Madame Grappini, vous avez... proua Grappini, kas soovisite täiskogule midagi öelda, enne kui asume hääletuse juurde? suur tänu, proua president. tahaksin teid teavitada vastavalt kodukorrale, et arutelul Belgia peaministriga oli kolleeg, kes ütles, et kasutas selliseid sõnu te olete toatüdruk, kes soovib kõnelda, kes kunagi mingeid probleeme ei tekita mind šokeerib selline sõnavõtt Euroopa Parlamendis, teenetüdrukud, need on naised, naisi me ei tohi diskrimineerida. sõna tõepoolest on kohatu, sõltumatu inimese soost. sõna boniche prantsuse keeles. nüüd lähme hääletuse juurde. kõigepealt tervitaksin Kirgistani Vabariigi parlamendi delegatsiooni, kes on Euroopa Parlamendi